me jätkame oma eile alustatud koosolekut päevakorrapunktiga kümme, mis puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse sotsiaalseid näitajaid. tervitan härra Loris ja Pietrat, Pietra Antoniat meie juures. niisiis, tere tulemast meie ringi, kolleegid, koos kolleegide ja assistentidega, kogu oma meeskonnaga mul on hea meel, et me saame alustada oma arutelu komisjoni avaldusega. Teil on sõna, palun. Thank you, chair, thank you members of the uh... aitäh äh,, aitäh äh, tööhõivekomisjoni liikmetele, aitäh kutsumast komisjoni seda ettepanekut tutvustama, et uh, me lisame makromajandusliku tasakaalustatuse menetluse tulemustabelile äh, sotsiaalsed näitlejad, seda me teeme selleks, et äh, et paremini äh, kajastada dünaamikat tööhõive ja sotsiaalküsimustes, me oleme selle ettepanekuga välja tulnud sellepärast, et me vastasime paljude osapoolte üleskutsele, üks olulisematest nendest üleskut-, üleskutsujatest oli Euroopa Parlament, nii et me jõuame nüüd selle menetluseni, kus on siis ka äh, sotsiaalne areng arvesse võetud, et tasakaalustada makromajanduse tasakaalustamatuse menetlust selleks, et ähm, hõlmata ka neid dünaamikaid. nagu me teame, makromajandusliku tasakaalustamatuse näit-, menetluse eesmärgiks on tuvastada makromajanduslikke ja finantsriske piisavalt varakult, et ähm, hoiatada mm, poliitilisi otsustajaid nendest riskidest, aga äh, ka selleks, et äh, vältida kahjulikku tasakaalustamatust. ja äh, e-, e-, tulemustabel on osa sellest protsessist, see on meie jaoks meetod, mis võimaldab meil hõlmata kõiki neid näitajaid riskide kohta. nüüd me näeme selles suurt lisandväärtust, kui me lisame tööhõive näitajad äh, makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabelile ja see annab meile võimaluse paremini hinnata sotsiaalseid ja poliitilisi vajadusi, mis makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse puhul jäid tasakaaluta, äh, tähelepanuta. see on oluline äh, et, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse puhul tagatakse tasakaal ja teine äh, aspekt puudutab äh, institutsioonilisi aspekte, sest kui meil on need äh, sotsiaalsed näitlejad, see ähm, tasakaalustab ECOFIN-i ja EX, EX, EPSCO nõukogudes toimuvaid arutelusid. ja veel üks selgitav märkus, makromajandusliku tasakaalustamatuse näitajad on äh, sellised äh, näitajad, mis äh, võimaldavad tegevusi käivitada, aga need sotsiaalsed näitajad seda ei võimalda, see tähendab seda, et need annavad meile lihtsalt võimaluse paremini mõista sotsiaalset ja tööhõive dünaamikat millised on need kolm näitajat, mille komisjon on välja pakkunud? peamiselt tööhõive määr, pikaajaline töötus ja noorte tööpuudus. Need kolm näitajat, hoolimata sellest, et tegemist on tööhõive näitajatega, neil on väga suur mõju ka aluseks olevale sotsiaalsele dünaamikale. tööhõive määr on see näitaja, mis tegeleb äh, sotsiaalsete mõjudega, aga see annab meile teavet ka ebaõigluse sotsiaalsest mõjust, see hõlmab tööpuudust, tööturult väljatõrjutust ja äh, pikaajaline tööpuudus on näitaja, mis näitab meile ära struktuurilisi muutusi, need inimesed, kes, see hõlmab neid inimesi, kes on töötud rohkem kui üks või kaks aastat ja äh, see näitab seda, kas olukord tööturul, mitte ainult tööturul on halvenenud, vaid et kas on äh, rohkem sotsiaalseid väljakutseid, mis seonduvad pikaajalise tööpuudusega. sest pikaajaline tööpuudus on vägagi tihedalt seotud vaesusega ja noorte tööpuudus on see näitaja, mis on rohkem seotud majandustsükliga ja kuna see on äh, seotud majandusaktiivsuse tsükliga, siis on see ilmselt äh, see näitaja, mis kõigepealt näitab ära, kõige esimesena näitab ära tööturu arenguid, et me peame rohkem tähelepanu pöörama äh, oma hinnangu võimalustele. Nendel indikaatoritel ei ole tegelikult äh, nendega ei soovita makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust muuta, vaid äh, see menetlus keskendub endiselt makromajanduslikule tasakaalustamatusele, aga me näeme nende kolme indikaatori lisamisel äh, võimalust paremini võtta arvesse sotsiaalset ja tööhõive arengut komisjon arvab, et tegemist on tasakaalustatud ettepanekuga me oleme konsulteerinud nõukoguga, äh, komiteedega, nüüd konsulteerime teiega, parlamendiga, meie eesmärgiks on kasutada neid kolme näitajat äh, järgmisel äh, poolaastal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja esimese hoiatusmehhanismi raportis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta pool, poolaastal aitäh! suur tänu selle tutvustuse eest, alustame nüüd arutelu. kõik need komisjoni liikmed, raportöörid Euroopa semestri osas oleksid need, kes kõigepealt sõna saavad, sotsiaaldemokraatide poolt Gutierrez Pietro sí,. tere hommikust! suur tänu komisjonile arutelus osalemise eest, et tulite tööhõive komisjoni tutvustama äh, sotsiaalsete indikaatorite äh, raportit. on hea samm edasi. me ei saa siit mööda vaadata sellest, et edusamme on tehtud. Euroopa äh, Parlament on Euroopa poolaasta teemal palju arutelusid pidanud ning sotsiaalsete näitajate teema on äh, meie jaoks väga oluline teema olnud sellel poolaastal, see puudutab ka varajase hoiatuse küsimust ning äh, oleme äh, seda teemat pisut muutnud, ehk siis sotsiaalsete näitajate küsimuse juures oleme tõstnud esile varase hoiatuse näitajate tähtsuse see on oluline väga kogu parlamendile ja meie komisjonile eriti. me pea, arvame, et sellistele näitajatele peaks sama palju tähelepanu pöörama eh, kui ähm, makromajanduslikud näitajad. ning äh, eh, sealjuures on eriti oluline varajase hoiatuse näitajate kasutamist. miks? sellepärast, et on praegu suur Ähm, tasakaalutus äh, näiteks äh, tööhõivemäärade, äh, samuti pikaajaliste töötuse määrade, noorte töötusmäärade ja muude selliste ähm, analüüsimisel ning see on kõige oluline osa Euroopa majanduse jaoks. võlg, puudujääk on ainult süsteemsed näitajad, mis praegu puudutavad euroala on äh, muid äh, probleeme, mida tuleks samuti analüüsida, näiteks Hispaania töötus, mis on äh, üle kahekümne protsendi, nagu ka Kreekas, samuti töötus, noorte töötus, mis on viiskümmend protsenti, see peaks olema varajase hoiatuse mehhanismid, mehhanismid, need peaks olema kas ähm, abinäitajad või põhinäitajad ja see peaks tähendama, et selle alusele toetudes peaks ähm, käivitama varajase hoiatuse protsessi praegu teie ettepanek on, saame edasi, kuid sellest ei piisa meie nõudmiste täitmiseks, sest eh, need näitajad peavad olema eelnevatega samal tasemel, praegused näitajad ei ole piisavad ning eh, praegused komisjoni ettepanekud näiteks eh, noorte tööpuuduse, pikaajalise tööpuuduse juures praegusel hetkel mõõdavad ainult töötuse taset, kuid majandusprobleemid ei teki mitte üksnes töötuse tõttu kui me räägime töötusest, siis siin on oluline aspekt puudu ja see puudutab siin just pikaajaliste töötute küsimusi. Euroopa Komisjon keskendus äh, oma jõupingutustel just töötusevastases võitluses, aga kui me räägime pikaajalistest töötusest, äh, siis äh, see on tõsine probleem, siis me peame seda samuti suutma mõõta, see vaesusrisk, sotsiaalse hüljatuse risk, on ka teisi sotsiaalseid näitajaid, mis äh, on olulised ilma, et nad varasoojutuse mehhanismi käivitama peaks. sest leiame, et tööhõive komisjonis äh, oleme leidnud, et need näitajad on sama tähtsad kui teised makromajanduslikud näitajad. jah, see on samm edasi, mis te olete teinud, kuid see on ebapiisav. Dankeschön, aber soweit ich... suur tänu, et nii palju, kui ma näen, on pikaajaline tööpuudus praegu just parlamendi teemade hulka jõudmas. ja sellest me veel räägime. nüüd Rahvapartei nimel Sofia Ribeiro, ma ei näe teda Elisabeth Äh, mõnel Chatier asendab kolleeg Rivierat. jah? jah, ma soovisin sõna võtta, aga mitte proua Ribeiro asendajana, nii et äh, andke mulle sõna siis, kui teile tundub sobiv. hästi, siis teeme seda hiljem, nüüd EKR, ma kindlasti ka ei näe, kes teda asendaks, ka ei ole, nüüd siis jõuab järg Alde kätte, Marianne Hawking. teda ka ei ole. kas kuuest on kedagi, Boylen, tema asendaja? jah, me oleme kohutavalt täies koosseisus siin kohal, roheliste nimel, Jean Lambers ka ei ole kohal, FTD nimel kolleeg Begin, palun Grazie, president ehm.... suur tänu, härra esimees. Eh, jah, mõnda aega tagasi ma juba parlamentidevahelisel kohtumisel ütlesin eh, paar sõna selle kohta, eh, kui oluline on makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse sotsiaalsed näitajad kaasata et arv, arvestatakse küll väga paljude näitajatega, kuid väga vähesed nendest on sotsiaalse taustaga ning sotsiaalse mõõte kaasamine on väga oluline nüüd nimetatud näitajate kaudu, kuid mida siin on tegelikult tehtud? millised on need näitajad, mis peaksid menetlust parandama, sellele inimliku näo andma osad puudutavad vaesusriski, kuid ma olen juba näinud, et selleks, et riigi olukorda tasakaalustada, kajastavad need meetmed, need näitajad siiski väga vähe valitsuse tegevuse mõju veel ükskord ma sooviksin tõsta esile hoopis teisi näitajaid, mis puudutavad haridust, ebavõrdset kohtlemist, sotsiaalsektorile tehtavaid eraldisi, vaesusevastase võitluse meetmeid. et olukord on ju selline, et praegu on võimalik riikidel nõuetest kõrvale hiilida eh, ning eh, nende elanike arv, kes elavad allpool vaesuspiiri järjest suurendab, suureneb, seda näitab statistika. inimeste olukord ei parane sugugi, seetõttu mina sooviksin, et eh, näitajad siiski hõlmaksid ka palgavaesust. näitajad peaksid kaasama miinimumpalka, sellisel juhul oleks võimalik siiski tagada teatud paindlikkus makromajanduslikus poliitikas ning oleks võimalik tõepoolest saavutada mingisugune parem analüüsivõimalus. siin tuleks meil sekkuda, mis puudutab noorte tööpuudust, siis siinkohal tuleks samuti pidada silmas just hariduse olulisust, pöörata tähelepanu koolis välja langemisele, eh, nendele noortele, kes ei ole hõivatud ei eh, hariduses ega ka eh, praktikal, meil on vaja saavutada õiglasem Euroopa. sellest ei ole väga palju kasu sellest, kui me ründame riike, millel on ülemäärane puudujääk, vaid meil on vaja leida abivahendid esikohal peab olema mitte ainult eelarve, vaid ka inimese heaolu ning ma leian, et me peame nende probleemidega tegelema mitte ainult siis, kui meil on tegemist juba makromajandusliku tasakaalustamatusega, vaid juba siis, kui me näeme, et teatud parameetrid ei ole täidetud eesmärgiks peaks olema tasakaalustatud eelarve. Euroopa Liit peab ühiselt võitlema selle nimel, et meil oleks tagatud tööhõive, inimeste sotsiaalne heaolu. see on aluslepingus kirjas artiklis kolm, aitäh. suur tänu ning nüüd kolleeg Malapitsoto, teda samuti ei ole. kes siis nüüd? Colette Mata, palun. Merci, monsieur le president. aitäh, lugupeetud juhataja, tõepoolest ma mm, ühinen kõigi nende tänusõnadega komisjoni aadressil, kes soovib sotsiaalseid näitajaid kaasata makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusse, aga mul on hirm, et me siin murrame sisse lahtisest uksest, nagu väga tihti siin parlamendis, kuna ma arvan, et kõik on äh, õigesti aru saanud sellest, et see kriis ei ole äh, konjunktuuriline kriis, vaid struktuuriline kriis. meil on tegemist struktuurilise probleemiga ja kes ütleb kriis, see ütleb, et äh, see tähendab ühtlasi ka töökohtade kadumist ja kui töökohtade kadumine tähendab massilist tööpuudust ning massiline tööpuudus, massilist tööpuudust kõige haavatavamate juures, kuni kahekümne viie aastaste noorte ja, ja pensionieelikute hulgas ja see struktuuriline kriis on meil juba mitu aastat, ma tahaks öelda komisjonile ja kõigile kolleegidele, et selle asemel, et me jätkame statistika koostamist ja, ja ja selle kriisi mõju äh, ravimist, äh, oleks vaja tegeleda selle kriisi, struktuurilise kriisi põhjustega, üleilmastumisega, majanduse finantseerumisega, ultraliberalismiga, sotsiaalse dumpinguga, need on selle endeemilise ja massilise töötuse põhjused. ärgem äh, tegelegem probleemi detailidega, vaid minu arvates nüüd tuleks tõesti tõel, tööle asuda, aitäh! Dankeschön, Elisabeth. suur tänu. Elisabeth, palun. aitäh, härra juhataja, et äh, lubate ka mul omakorda komisjoni tänada selle ülevaate eest täna hommikul. mul on hea meel, et Euroopa poolaastas hakatakse arvesse võtma sotsiaalseid näitajaid. meie jaoks on see täiesti äh, hädavajalik, et meil oleks sellised näitlejad, sellepärast et äh, härra juhataja, see töö, mida te siin juhite meie komisjonis, see sõltub sellest äh, peeglist, milleks on meile sotsiaalsed näitajad. see on meie jaoks analüüsimehhanismiks, mis võimaldab meil äh, arendada korrigeerivat poliitikat, jah, Euroopa on korrigeeriv poliitika, meie siin komisjonis äh, Äh, soovime sellega tegeleda ja mitte vaadates tänasest, vaid väga palju varem. ja ma tahaks rääkida siin kolmest asjast, mis minu jaoks on äh, väga murettekitavad ja meie kõigi jaoks on väga murettekitavad. esiteks, noorte tööpuudus. noorte tööpuuduse puhul on meil vaja väga täpseid näitajaid, mis hõlmaks ühelt poolt neid noori, kellel ei ole kvalifikatsiooni ja kui paljusid noori õnnestub äh, välja tuua tööstusest, äh, millele nad on määratud, kuna neil ei ole kvalifikatsiooni ning äh, Euroopa mobiilsus, Euroopa professionaalne mobuudus, mobiilsus, et kuivõrd suudavad need kaks asja meil aidata noori välja sellest töötusest ning kolmas aspekt, mis puudutab jälle noori, meil on vaja näitajaid, mis võimaldaksid meil näha, milline on äh, noorte töö, äh, olukord, sellepärast et noorte garantii, mille me oleme loonud, ei ole ette nähtud selleks, et noored äh, ära peita noorte tööpuuduse statistikast, vaid et näidata, kuidas on võimalik stabi-, töötusest minna tööturule stabiilse lepinguga. ning veel üks asi, ma soovin, et me oleksime väga täpsed ühe noorte kategooria osas, kes üldiselt meie vaateväljal ei ole, tegemist on kahekümne viie kuni kolmekümne aastaste noortega, mis hõlmab sama palju töötuid kui äh, viieteist kuni kahekümne viie aastaste noorte äh, vanusegrupp et meil oleks vaja jälgida noori, kuni nad saavad kolmekümneaastaseks ja nüüd on tegemist juba inimestega, kellel on üli, diplom olemas. meil on vaja väga täpseid näitajaid selleks, et meie, meil oleks tõeline korrigeeriv poliitika. ning veel üks asi, mida meil vaja on, see puudutab naiste tööturult kadumist. naised on läi-, kadunud äh, Äh, nendelt töökohtadelt, kus makstakse tasu, äh, kui, mis neist saanud on, me jälgime, näeme, et selline areng toimub juba alates kahe tuhande kümnenda, kümnendast aastast, et vaja on selgeks teha, mis nendest naistest saanud on ning äh, loomulikult oluline on tegeleda vaestega, igaüks räägib sellest omamoodi, mina arvan samuti, et meil on vaja väga täpseid näitajaid, sellepärast et lihtsalt töötamisest ei piisa äh, vaja on, et inimesed oleksid võimelised oma töötasust ka ära elama ja meil oleks vaja sellist näitajat ka makromajandusliku tasakaalustatud, tasakaalustamatuse menetluses, aitäh. suur tänu. üks väike kommentaar Elizabeth Marin-Chatier sõnadele kahekümne viie, kolmekümne aastased on inimesed mitte ilmtingimata kvalifikatsiooniga, vaid probleem on pärit nende varasematest eluaastatest, kus nad ei ole saanud vastavat kvalifikatsiooni ja kes on töötud. Nende integreerimine on minu enda arusaamise järgi iseäranis raske. nüüd kolleeg Sander, palun. Merci, monsieur le president. suur tänu sooviksin samuti tänada teid ettepanekute eest Euroopa Komisjoni poolt, eriti nende näitajate valik, mis on täielikult kooskõlas meie muredega, eriti puudutab see noorte tööpuudust ning äh, pikaajalist töötust, isegi kui need näitajad peaks äh, olema täpsemalt välja valitud, nagu seda soovitas Elizabeth Morin-Chartier. tegelikult äh, on see vastus Euroopa Parlamendi juba pikka aega tagasi esitatud nõudmistele, tegemist on esimese sammuga. E, edasi küsiksin, kuidas oleks võimalik nii teha, et äh, näitajad tõepoolest toimiks varajase hoiatajana no kuidas mõjutada liikmesriike selle nimel, et nad kasutaks selliseid hoiatusmehhanisme ilma, et sealjuures mm, lisakohustusi neile koormaks, sest eh, leian, et ei ole vaja veelgi eh, sanktsioone või piiranguid kehtestada, aitäh. suur tänu selle arutelu eest kas komisjonil on veel midagi lisada, härra Antonio? väike kommentaar, palun. Yes uh,, thank you very much uh, and thank you for the uh, suur tänu uh, huvitava ja elava arutelu eest neis küsimustes. mõningad uh, tähelepanekud, eriti puudutab see neid näitajaid, mida me juba kasutame tegemist on esmaste näitajatega makromajanduslike ähm, ähm, makromajanduslike näitajate kasutamise kohta ja sellel on ka poliitiline kaal peale majandusliku kaalu. Ähm, komisjon kasutab äh, väga palju ja ka erinevaid näitajaid selle menetluse ja ka teiste menetluste raames Euroopa poolaastal. Need katavad äh, tõepoolest selliseid äh, küsimusi nagu sotsiaal- sotsiaalsed garantiid, samuti äh, vaesusesse äh, langemise küsimused, need on kõik Euroopa poolaastas äh, südames, kõik need arutelud. enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat on palju soovitusi jagatud Euroopa Liidule liikmesriikidele, mis puudutab siis sotsiaalsete garantiide loomist ja säilitamist. näiteks see eh, puudutab eh, liikmesriik, näiteks kolme liikmesriiki, kellele pöörati tähelepanu, et eh, aru näiteks töötuabirahade, samuti vaesusindikaatorite jälgimist, kasutame neid näitajaid ära ka riigipõhiste soovituste koostamisel, noorte tööpuudus küsimus näiteks, selle osas on meil väga selge statistika olemas, nende selliste noorte äh, oskuste, eh, madalate oskuste, keskmiste oskuste ja arenenud oskuste kohta. see puudutab ka naiste tööturule toomist, naiste tööturul osalemist. mõned liikmesriigid on saanud liikmepõhiseid soovitusi näiteks maksukoormuse vähendamiseks eh, teisest eh, teenijate Eh, jaoks, nemad on tihti just naised, nüüd tehnilisest seisukohast rääkides <clears throat> tööhõive näitajatel, eh, eh, makromajanduslike näitajate juures versus siis muude näitajad, see on samuti kasutusele võetud, võttes arvesse ajakulu küsimust, tihtipeale sotsiaalsed küsimused ei ole nii selgesti ähm, äh, analüüsitavad kui konkreetsed makromajanduslikud küsimused või töötusküsimused. lõpetaksin siin ja suur tänu arutelu eest. Äh. palju tänu. neljapäeval koordinaatoritega me veel arutame, kas me koostame selle kohta ka arvamuse. nüüd lubage mul komisjonile veel üks kommentaar saata ühe liikmesriigi tööministriga kohtudes äh, sain teada, äh, millised andmed Euroopa poolaasta raames eelkõige just tööhõive ja sotsiaalvaldkonna osas äh, enamasti ministreid huvitab, osad ei ole nende andmetega üleüldse kursis ning me peame siin parlamendis pead murdma hoopis selle üle, kuidas teha rohkem koostööd komisjoniga, mõelda selle peale, et see, mis kirja on pandud, seda, see ka jõuaks inimesteni, kellele see on mõeldud, sest muidu ei ole sellest eriti palju kasu palju tänu ning nüüd siis asume hääletuse juurde. meil on ka külastajate grupp siin, Elizabeth Morin-Chatier külalised, viisteist praktikanti, kellega me ka enne kohtusime, need on Reserve kaubanduskoja lähetatuna. hästi ning nüüd siis jõuame hääletusse muudatuste juurde, punkt üksteist, ebavõrdsus ja eelkõige laste vaesuse vähendamine. see raport on Ines Suverilt. meil on siin kokku kolmsada üheksa muudatusettepanekut esitatud ja kakskümmend üheksa kompromissettepanekut, milles on kokku lepitud nüüd siis hakkame nende üle hääletama. ja kõik on nüüd üle loetud, inimesi on õige arv, mitte liiga palju, liiga vähe, kas me kontrollime? okei okay., ich rufe auf das ähm... minu ettepanek on, et number üks, muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, kes vastu. kontrollime, kes on poolt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis nojah, seda oleks võinud ka häält käte järgi näha. nüüd siis järgmine muudatusettepanek M. poolt, vastu. esimese poolt oli enamus vastu võetud. nüüd siis jõuame kompromiss L poolt, vastu, vastu võetud sada kaheksa, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime ja sada kolmkümmend üheksa kontrollime. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud täiesti selge tulemus. sada nelikümmend poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss AA poolt, vastu vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu. ma usun, et see on vastu võetud, palun kontrollime. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud ja siis sada viiskümmend kolm poolt, vastu, see on tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, sada viiskümmend kuus sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa, sada kuuskümmend, need on praegu mängus poolt, vastu, see on tagasi lükatud, sada kuuskümmend üks, kontrollime, kontrollime sada kuuskümmend üks kuni, kuni sada kuuskümmend, kontrollime seda sada, kas kõik on hääletanud? Ne, jah. see on tagasi lükatud. ühe häälega, jah. ja sada kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaks vastu seda kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu. ma usun, et see on tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu. see on ka tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu. see on suure enamusega tagasi lükatud soovite kontrollida, palun sada kuuskümmend seitse kontrollime, kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu. see on tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, see on vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend, vabandust, sada seitsekümmend kolm, poolt, vastu Eh, veel kord, kes on poolt? sada seitsekümmend kolm poolt. aitäh, vastu? vastu võetud. Eh, kompromiss N. kui ma näen selgelt kätt teiega märguandeid, siis ma saan juba otsustada, ma ei küsi siis enam erapooletuid, sest et hääletustulemus on siis juba selge ja me erapooletuid kirja ei pane, siis me saame kiiremini tehtud, kas kõik on sellega nõus? hästi. kompromiss N, palun, kes on poolt? vastu? see on vastu võetud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, see on vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu. nüüd ma küsin, kes on erapooletud, sest et kõiki ma ei näinud, kes on erapooletu. hästi, see on vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu on vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu tagasi lükatud kompromiss AB poolt, vastu, vastu võetud kompromiss Q poolt vastu, vastu võetud ja sada üheksakümmend viis poolt, vastu, vastu võetud ja sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse on tagasi võetud, kompromiss P poolt, vastu vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss S poolt, vastu, vastu võetud kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks on ära langenud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm, selle juures olime. kompromiss C nüüd. poolt, vastu, vastu võetud. nüüd oleme jõudnud kahesaja neljakümne viie juurde, poolt, vastu vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa on tagasi võetud, kakssada nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss AC poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss U poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss V poolt, vastu, vastu võetud kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kaks siis V poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromiss X poolt, vastu, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss C poolt, vastu seda kontrollime, kompromiss Z kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu. kontrollime seda ka. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu kontrollime ka seda. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, see on selge, vastu, tagasi lükatud, kompromiss Y poolt, vastu, vastu võetud, kolmsada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmsada kaheksa poolt, kolmsada seitse soovitakse kontrollida, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud selgelt. kolmsada kaheksa langes ära, kolmsada üheksa, kes on poolt? ei, vabandust, ütleb esimees, kolmsada kaheksa, hääletame kolmsada kaheksat aitäh, kes on poolt, kes on vastu kolmesaja kaheksale, tagasi lükatud, kolmsada üheksa poolt, vastu, vastu võetud. nüüd siis äh, jätkame äh, AM üks poolt, vastu, vastu võetud kaks poolt, vastu tagasi lükatud. neliteist A, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja see on nüüd siis muudatus neli, see on ära langenud. kuusteist A, muudatus kuus, poolt, vastu, vastu võetud. ja siis kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, see on vastu võetud, kakskümmend kaks A muudatus üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa A muudatus kümme poolt, vastu, vastu võetud põhjenduspunkt A, A muudatus üksteist, poolt, vastu, vastu võetud. põhjenduspunkt A muudatus kaksteist poolt, vastu, vastu võetud. muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. ja muudatus neliteist poolt, vastu, vastu võetud. muudatus viisteist poolt, vastu vastu võetud. siis muudatus seitseteist poolt, vastu. seda kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaheksateist poolt, vastu. vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kakskümmend üks langeb ära, siis kompromiss B poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, muudatus kakskümmend viis on tagasi võetud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, see on vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, seda palun kontrollime, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, tagasi võetud, jõuame kompromissini D, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss E, poolt, vastu, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kaks, poolt vastu, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend neli, seda pole vaja hääletada, siin oli keelelisi parandusi, kontrollime neljakümmend kahte, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud neljakümne nelja üle ei tule hääletada. muudatusettepanek viiskümmend põhjendus.ea poolt vastu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt vastu, tagasi lükatud, kompromiss F poolt vastu vastu võetud, muudatus kuuskümmend poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitsekümmend poolt, vastu, see ei ole selge kontrollime seitsekümmend. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu. see ei ole üldse selge, veel kord palun kuuskümmend üheksa poolt, vastu nüüd on selge, vastu võetud kompromiss H poolt, vastu, vastu võetud, muudatus seitsekümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, siis muudatusettepanek viiskümmend üks, ei, ei, ütleb esimees, jõuame hoopis kompromissini I, kes on poolt vastu, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, poolt, vastu, vastu võetud. kompromissi ots, poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, seda kontrollime, viis, üheksakümmend seitse, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see oli väga selge tulemus. muudatusettepanek üheksakümmend viis. lang-, hääletamine, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus, sada ja sada kaks koos. hääletamine, kes on poolt, kes on vastu kontrollime. üheksakümmend kuus kuni sada kaks kontrollime. ma nägin väga vähe käsi, palun selgemalt käega märku anda, hääletus on lõppenud. tulemus on selge, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu tagasi lükatud, sada üks, üheksakümmend üheksa kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, selgelt vastu võetud. sada üks, sada üks, kes on poolt, vastu sada üks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss ka poolt, vastu, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, see on vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, vastu võetud kontrollime sada kümme. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. sada üksteist. nüüd jõuame saja neljateistkümne juurde, poolt, vastu, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu vastu võetud. kontrollime sada seitseteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. niisiis, nüüd hääletame raporti projekti üle nimeliselt palun hääletame. kas kõik on hääletanud? see on täiesti selge. meil on siin teatud vead tekkinud, palun veel kord hääletada, kas kõik on nüüd hääletanud hääletus on lõppenud ning nüüd on tulemus nelikümmend kaks kuuele selgelt vastu võetud. palju õnne raportöörile. me peame veel kokku leppima selles, kas see tulemus lisatakse raportile, kas seda taotletakse, seda taotletakse, on ka mõned vastuhääled vaatame, tulemus fikseeritakse mitte ainult protokollis, vaid lisatakse ka raportile. suur tänu! ning äh, nüüd siis korraldame pisut pabereid ümber. ja nüüd päevakorrapunkt kaksteist. Euroopa Liidus töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja saame alustada, kompromiss M, kes on poolt, vastu, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu kontrollime sada viis. hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud kompromiss N, poolt, vastu vastu võetud kompromiss O poolt, vastu, vastu võetud. lõige kolm, muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu er, ja tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. komp-, sada kolmkümmend kolm, siin on kahes osas hääletus, sada kolmkümmend kolm esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd teine osa saja kolmekümne kolmandast poolt, vastu, samuti vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kuu poolt vastu, vastu võetud kompromiss R, poolt, vastu, vastu võetud. nüüd kompromiss S, kes on poolt, vastu, vastu võetud kompromiss T, poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, sada nelikümmend seitse, seda ei pea hääletama, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss V poolt, vastu vastu võetud kompromiss kaks siis V poolt, vastu, vastu võetud kompromiss X poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd kompromiss üpsilon Y, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud ja nüüd kompromiss AA, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss AB poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss AC poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt vastu. samuti vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss AD poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss AE poolt vastu, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss AF poolt, vastu, vastu võetud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss AG. AG, kes on poolt, aitäh, kes on vastu, vastu võetud. nüüd jõuame kompromissini AH-ni, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss ai poolt, vastu, kontrollime kompromiss ai. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. ja nüüd me peame hääletama kakssada viiskümmend kuus, kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu ka seda peame proovima, seda peame kontrollima, kakssada viiskümmend kuus hääletamine alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud. ja kus me nüüd jätkame? kakssada viiskümmend üheksa, siin on tegemist kahes osas hääletusega kakssada viiskümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu? kontrollime, kakssada viiskümmend üheksa, esimene osa. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd kakssada viiskümmend üheksateist osa me ei ole enam, meil ei ole enam vaja hääletada, on ju nii? ning nüüd FEM üks, kes on poolt, kes on vastu, ka seda kontrollime. tundus, et oli tagasi lükatud, aga kontrollime FEM üks, kes äh,, hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd kakssada kuuskümmend kaks, kui ma õigesti aru saan, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AJ, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kompromiss AK, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kompromiss AL, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kompromiss AM, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üks, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss AN, kes on poolt, vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu vastu võetud kompromiss AO poolt, vastu. kontrollime kompromiss AO, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss AB poolt, vastu, vastu võetud kompromiss AQ poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss AR poolt, vastu, vastu võetud. ja nüüd kolmsada üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud FEM kuusteist poolt, vastu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss AS, poolt, vastu, vastu võetud. kolmsada kakskümmend viis kakskümmend kuus ja kolmsada kakskümmend seitse, vabandust, kolmsada kakskümmend kuus on tagasi võetud, nii et kolmsada kakskümmend viis ja kakskümmend seitse koos, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kompromiss AT, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss AU, poolt, vastu, vastu võetud kompromiss AV, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss A kaksis V, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd äh, FEM kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ja FEM kaks, seda me ei pea hääletama enam ja nüüd kompromiss AX poolt, vastu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kolmsada kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEM neliteist, seda ei ole vaja enam hääletada. kolmsada kuuskümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu? see on tagasi lükatud kompromiss A, Y, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend üks. Mm-hmm kõneleja vabandab, et ta ütles valesti, kompromiss AY on vastu võetud kolmsada viiskümmend, kolmsada seitsekümmend üks. seda ei pea hääletama, kompromiss AZ, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. FEM kümme, kes on poolt, vastu, vastu võetud, FEM kaheksateist poolt, vastu vastu võetud. kompromiss BA, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud kolmsada seitsekümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. nüüd viited ehk citations kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viide kuus A, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. üheksa A, kes on poolt, vastu, vastu võetud viide viisteist, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek neli, seda ei pea hääletama enam, viide viisteist A, kuus, kümme ja üksteist, need on identsed, me saame neid koos hääletada, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud ja viisteist A samuti identsed muudatusettepanekud seitse ja kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, viisteist B, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kuusteist A poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kolm A, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kompromiss A, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, viide ja kakskümmend viis A, kes on poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend viis A uus, muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, vastu võetud nii, järgmist ei pea hääletama, nüüd kakskümmend viis A uus, uus kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. kakskümmend kaks, muudatusettepanek kakskümmend kaks. kas äh, kontrollime elektrooniliselt, äh, hääletamine on lõppenud, äh, kakskümmend üks vastu võetud kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu? ma ei näe peaaegu enam üldse käsi, nii paljud on juba väsinud. siiski on võimalik. tundub, et on tagasi lükatud. aitäh. aitäh selle eest, et äh, selgelt kätt tõstsite. kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu? vabandust, ütleb kõneleja. kakskümmend kaks oli vastu võetud või on kellelgi kahtlusi? siis ei pea loomulikult hääletama koht-, kolmandat, nii et nüüd kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud kompromiss B kes on poolt, kes on vastu? vastu võetud kompromiss C, kes on poolt, kes on vastu, see on vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud kompromiss F, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kompromiss BB, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd kompromiss BC, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss BD, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEM üks, seda tuleb hääletada, FEM üks, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud kompromiss I, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss J, kes on poolt, kes on vastu, see on vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kompromiss L, poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss BE, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, nüüd on FEM S, kes on poolt, kes on vastu vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEMB, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEMF, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEMJ, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud, FEMC, kes on poolt, kes on vastu, vabandust, ja seda ei ole vaja hääletada. FME-d pole ka vaja hääletada, nüüd FMN. kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. ja nüüd kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. FEMK-d ei ole vaja hääletada, FEMO seda tuleb hääletada FEMO, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. FEMR on ülejäänud, kes on poolt, kes on vastu. ja see on vastu võetud. ja nüüd hääletame äh, nimeliselt äh, raporti projekti muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja lõpphääletus, äh, raport on vastu võetud, palju õnne raportöörile ja nüüd tuleb veel selgeks teha ka, kas see hääletustulemus lisatakse raportile, kui keegi vastu ei ole, siis me lisame selle nii protokolli kui äh, raportile. So, dann kommen wir zum nii ja nüüd jõuame järgmise punkti juurde, punkt kolmteist. turule pääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus nii, meil on nüüd vaja hääletusnimekirja. ja alustame muudatusettepanek kakskümmend üks Karima Selilt, langeb ära pa,. palun hääletada selle üle. poolt, vastu, see on tagasi lükatud siis jaotis üks, kakskümmend kaks, kes on kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm koos, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm ja kakskümmend neli ka ei, siiski kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, ütleb esimees. kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud. nüüd siis kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, see on tagasi lükatud. artikkel üks, lehekülg, muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu see on tagasi lükatud, aga kontrollime igaks juhuks. seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend neli, poolt, vastu ma usun, et see on tagasi lükatud, aga palun kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend viis poolt, vastu. ma usun, et sama lugu, aga igaks juhuks kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss üks, poolt, vastu. kontrollime ka seda, palun. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud siis on meil seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu. seitsekümmend kuus. seitsekümmend kuus, see on selgelt tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu see on samuti tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend kaheksa poolt, vastu. seda palun kontrollime. hääletus on alanud. see on vastu võetud. seitsekümmend üheksa langeb kokku seitsmekümne kaheksaga poolt vastu. ma usun, et see on vastu võetud. olgu, kontrollime seitsekümmend üheksa üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu see on vastu võetud. kontrollime ka seda. kaheksakümmend kontrollime. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks koos poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime kaheksakümmend kolm. tagasi lükatud kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis ja kuus poolt vastu ma kardan, et tulemus on sama, aga kontrollime siiski üle. kaheksakümmend neli ja kaheksakümmend viis, palume häälet-, palun hääletage. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus ja kaheksakümmend seitse koos, kes on poolt, vastu sama enamus kui eelmise muudatusettepaneku puhul tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, David, kas sul on küsimus? kaheksakümmend üheksa on vastu võetud. üheksakümmend nüüd poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus ja üheksakümmend seitse poolt, vastu, see on tagasi lükatud. artikkel neli, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt vastu, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kas kontrollime või ei olgu kindluse mõttes, kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see oli nüüd napp tulemus. terav silm oli siin enne kellelgi nüüd aga siis äh, kaks ja sada üks kuus poolt, vastu. kontrollime seda, kaks ja sada üks. vastu võetud. sada kaks langeb ära. sada kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kompromiss kaks, poolt? vastu? seda kontrollime. kas kõik on hääletanud? see on tagasi lükatud nüüd siis äh, muudatus kolm, kes on poolt, ma arvan, et see on tagasi lükatud, sada viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu see on tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu. ma usun, et see on tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu seda kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss neli, poolt. vabandust, vabandust, ütleb esimees, me saame edasi liikuda, muudatus neli, kes on poolt vastu. kontrollime jällegi. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada neli. poolt, vastu see on tagasi lükatud ilmselt, kuid kontrollime, sest üks hääl võib palju otsustada, kontrollime. tagasi lükatud. sada kümme poolt hästi, ma sain nüüd jälle järje peale, kompromiss neli. kompromiss neli, kes on poolt? vastu? kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud siis äh, sada kaksteist poolt. hääletame punktide kaupa veel kord sada kaksteist, kes on poolt, vastu. kontrollime jällegi. ei olnud tulemus selge. mis Hakin? Votes are so tight that we just do roll call votes on them all and just. Electronic vote, sorry, not roll call, electronic vote. palun eh, elektroonilist hääletust äkki proovida, et asi, protsessi kiirendada. kui selline ettepanek on, siis me võime nii teha, hakkame otsast peale. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud viis elektrooniliselt. aitäh, tagasi lükatud sada kolmteist elektrooniliselt. see on samuti tagasi lükatud sada neliteist elektrooniliselt. hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada viisteist elektrooniliselt. tagasi lükatud, kuus, palun. minister, härra Simon, palun. kas võib öelda lihtsalt, et me ei pea kõiki hääletusi tegema elektrooniliselt, kui kompromiss on tagasi lükatud, siis peaks muudatusettepanekuid elektrooniliselt hääletada, aga mitte kõiki hääletusi. see võtab äh, meil aega ju kõvasti. Also eben war der Vorschlag elektronisch ab-. just, sooviti elektroonilise hääletust kui enamus on kahtlane ja ma täpselt ei näe, kas üks hääl siia-sinna võib midagi määrata, siis on oluline ikkagi elektrooniliselt hääletada, et selgust saada. sellise, nii et äh, teeme siis elektrooniliselt, aga ajaliselt teeks sama välja, olete nõus? hästi. kuhu me nüüd jäime? kuuenda juurde, elektrooniliselt palun aitäh, tagasi lükatud. sada kuusteist hääletus on alanud. tagasi lükatud sada seitseteist kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. siis muudatusettepanek seitse. vabandus, ütleb esimees, sada kaheksateist jäi vahele. sada kaheksateist, hääletame seda hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kakskümmend üheksa, sada kakskümmend, sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend, hääletus on alanud. sada kakskümmend teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, poolt kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kakskümmend neli, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? ei ole veel. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend viis, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. artikkel seitse, muudatusettepanek sada kolmkümmend üks, hääletus on alanud. sada kolmkümmend üks ja sada kolmkümmend kaks koos. tagasi lükatud. artikkel kaheksa, muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm. see tuleb kooskõlastada saja kolmekümne viie, saja kolmekümne kaheksa ja saja kolmekümne üheksaga. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kümme ja sada kolmkümmend kuus. kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd sada nelikümmend ja sada nelikümmend üks koos hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. siis muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kuus, hääletus on alanud see on vastu võetud. siis on kompromiss viis, palun elektrooniliselt hääletada, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, ei vabandust, ütleb esimees, hääletamine on alanud tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. nüüd kompromiss seitse, hääletus on alanud vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd siis äh, ühekaupa muudatusettepanek viisteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, hääletus on alanud. ja tagasi lükatud sada viiskümmend viis, hääletus on alanud on samuti tagasi lükatud. siin nüüd sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud. ja vastu võetud sada viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. ja see langeb ära sada viiskümmend kaheksa ei ole vaja hääletada, see on tagasi võetud, jõuame kompromissini üheksa, hääletus on alanud. see on vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd sada kuuskümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend neli, hääletus on alanud. meil on siin küsimus nimelise hääletamise kohta, kes soovib nimelist hääletamist, palun andke käega märku sotsiaaldemokraadid kiirustavad siin. neliteist häält, aitäh. niisiis, nimeline hääletus siinkohal, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli vastuhäält tagasi lükatud. siis on meil sada kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. ja sada kuuskümmend kaheksa ka, vabandust, ütleb esimees. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd üheksateist, hääletus on alanud jõuame saja seitsmekümne juurde, muudatusettepanek sada seitsekümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, hääletus on alanud. see on tagasi lükatud nüüd kompromiss kümme, hääletus on alanud. vastu võetud sada seitsekümmend neli, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd oleme jõudnud põhjenduspunktideni. põhjenduspunkt üks, muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolm, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjendus punkt kolm, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletus on alanud. ja tagasi lükatud. põhjendus punkt neli, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjendus punkt viis, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus punkt kuus, muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja põhjendus on seitse A kolmkümmend seitse, kolmkümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. siis on muudatusettepanek kolmkümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjendus punkt kaheksa, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. vastu võetud. põhjendus punkt üheksa, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. vastu võetud. põhjendus punkt kümme, muudatusettepanek nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. siis muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt üksteist, muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjendus punkt kolmteist, muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus on alanud. ja see on tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt kuusteist, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus punkt seitseteist, muudatusettepanekud viiskümmend ja viiskümmend üks. hääletus on alanud tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaheksateist, muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus on alanud võetud. nüüd kompromiss kolmteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis on põhjenduspunkt üheksateist B muudatusettepanek kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt üheksateist C muudatusettepanek kuuskümmend kolm, hääletus on alanud tagasi lükatud. üheksateist D muudatusettepanek kuuskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus punkt kakskümmend, ei, kuhu me nüüd jäime? jõuame kahekümne ja kuuekümne viienda muudatusettepaneku juurde hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus punkt kakskümmend üks, muudatusettepanek kuuskümmend kuus. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud, see punkt on tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt kakskümmend kuus, muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud põhjendus punkt kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend langeb sellega ära. põhjendus punkt kolmkümmend üks, muudatusettepanek seitsekümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolmkümmend üks A, muudatusettepanek seitsekümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud nüüd jõuame lõpphääletuseni, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. küsin sellegi poolest, kas äh, hääletustulemused tuleb lisada raportile, jah, ja nimeliselt protokolli loomulikult. hästi, siis äh, liigume edasi ja oleme jõudnud päevakorrapunkti neliteist juurde jetzt müssen wir nõndaks, nüüd me peame lõpphääletust siiski kordama, sest elektroonilises registreerimissüsteemis tekkis viga ning see ei tähenda seda, et me hääletame niikaua, kuni me saame õige tulemuse, vaid me lihtsalt peame sedasama hääletust kordama, sest tekkis tehniline probleem me väga vabandame selle pärast, seda juhtub. niisiis lõpphääletus, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletused lõppenud ja ma loodan, et ka tehniline probleem on ikkagi kõrvaldatud. tulemus on kindel. hästi, suur tänu. tulemus on sama, kantakse protokolli nimeliselt. suur tänu. So, dann kommen wir. Ja, nüüd lähme päevakorrapunkti neliteist juurde, see puudutab äh, hääletust küsimuses pikaajaliste töötude integreerimine tööturule So, wir stimmen jetzt ja me hääletame nüüd suulist küsimust ja resolutsiooni ettepanekut äh, juba mainitud pikaajaliste töötute integreerimise kohta tööturule. selle resolutsiooni lugu on veidi keerukas, eelmisel nädalal me äh, tegelesime kolmanda projektiga ja suhteliselt mõistliku ajaga suutsime kompromissi äh, sõlmida, aga kompromissi siseselt leppisime kokku, et meil on kolm eraldi hääletust ja neid me ka hääletame nüüd ja siis me hääletame resolutsiooni ettepanekut. tegemist ei ole sellega, et me midagi sellest resolutsioonist välja võtaks, vaid me paneme asju juurde, nii et kõigepealt lõige viis. palun hääletage, teeme kohe elektrooniliselt. nii et avan hä elektroonilise hääletuse, hääletame lõiget viis hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd lõige kolmteist. samamoodi toimime, hääletus alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud ja lõige kolmteist. hääletamine on alanud. samuti nüüd teine osa, teise osa üle. kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. samuti tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, hääletamine on alanud, tegemist on nimelise hääletusega. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. nelikümmend seitse poolthäält, üks vastuhääl, kaks erapooletut, sellega on resolutsiooni ettepanek vastu võetud ja nüüd peame ja nüüd hääletame suulist, suuliselt vastatavat küsimust sama teema kohta, elektrooniline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. ja sellega on suuliselt vastatav küsimus samuti vastu võetud ja kuidas meil nüüd ajaga lood on, kas me saame arutelu pidada? ja siis äh, soovime anda variraportööre siin ei ole, aga äh, teema toetajatele äh, soovime anda võimaluse sõnastada oma seisukohta ja esimene on David Kaasa. kui ma soovin jah, ma arvan, härra esimees, et arutelu peaks toimuma. oleks äh, väga hea võimalus sellel teemal kõigil oma äh, võtmetähtsusega arutelus sõna sekka öelda. David, palun. Dienstgespräche und sonst. palun pidage kõiki oma ähm, kõnelusi väljaspool seda saali, sest äh, see segab väga kõnelejaid Karola Pooga, palun ka sina mine välja juttu ajama. David Kaasa. palun, David Kaasa. Saying... nagu ma seda juba ütlesin, härra esimees, arvan, et seda asja peaks arutama täiskogul. ruttu. Gut. Wir haben die Möglichkeit weitere hästi meil on äh, võimalus veel asja arutada. Javi Lopes, palun. see pole nüüd ainult arutelu kui oluline kommentaar ja oluline meeldetuletus komisjonile, et resolutsioon, millest me räägime ning suurisline küsimus mida välja töötame, puudutab äh, suunist, mis puudutab kahteteist miljonit eurooplast, kaksteist miljonit pikaajalist töötut Euroopas ning äh, see on väga oluline, võttes arvesse, mis tööd on tehtud viimasetel nädalatel ning võttes arvesse, et me arutame seda täis, parlamendi täiskogul, äh, üritame meenutada seda, et pika ajaline töötus, sellel on psühhosotsiaalsed suured mõjud, see puudutab äh, ka aktiivset tööhõivepoliitikat, sest äh, töötu inimese ähm, äh, perekond, lähikond on sama oluline kui tema tehnili-, tehniline koolitamine, et ta saaks tööturule tagasi tulla, seda peaks arvesse võtta praegustes soovitustes, teame, et äh, ähm, peame olema võimelised äh, tasakaalustama nii riigipoolseid nõudmisi kui töötajate poolseid nõudmisi ning äh, sellistest äh, soovitusest peaks liikmesriikidel olema kasu, sest ärgem unustagem, et meil on pikaajalisi töötuid Euroopas kaksteist miljonit. aitäh ja nüüd Jana Žitnanska, palun, ECR fraktsioonist. suur tänu kordan seda, mida ütles minu kolleeg, me peaksime täiskogul korraldama pika arutelu, see on väga oluline küsimus, puudutab väga paljusid Euroopas, Slovakkias on väga palju pikaajalisi töötuid, kordan seda veel kord, arutelu peaks toimuma täiskogul ning sooviksin öelda veel seda, et see resolutsioon ei lahenda kahtlemata pikaajalise töötuse probleemi, see võib aga aidata liikmesriikidel paremini, kiiremini tegutsema, sest mida kiiremini me tegutseme, seda odavamaks see läheb eh, ning eh, seda vähem on töötuid ja seda eh, väiksemad on kahjud. suur tänu raportöörile ja variraportöörile! aitäh ja Yana Toom ALDE fraktsioonist, palun! suur tänu. olen nõus kolleegidega, ma ei hakka arutelu avama selles valdkonnas. toetan täiskogul arutelu korraldamist, sest see on äärmiselt tähtis teema. aitäh ja nüüd Paloma Lopez Bermejo. Paloma is nicht da. Palomat ei ole siin ja nüüd saab sõna Terri Randke Roheliste fraktsioonist um,. Also... suur tänu, meie samuti leiame, et on hea, et pikaajalise töötuse küsimusega viimaks ometi tegeletakse. leiame, et parlament peab selles arutelus olema aktiivne, eh, sest komisjoni ettepanekus on endiselt kritiseeritavaid punkte leiame, et selline arutelu peab toimuma ja veel üks väga oluline teema meie jaoks on see, et äh, kogu äh, see problemaatika ei äh, lahene ainult survestades töötuid, vaid tegemist on struktuurilise probleemiga, peame kokku tooma kõik osapooled, et seda probleemi lahendada Euroopa liikmesriigi või kohalikul tasandil ning äh, sellepärast arvame meie, et parlament peab selle arutelus väga selgeks tegema, me ei saa eh, seda eh, probleemi omistada ainult inimestele, kellel, eh, kes on töötud. aitäh ja järgmisena on Laura Ažea. suur tänu, olen täiesti nõus sellega, et te, te arutelu toimuks täiskogul ning et parlamendil oleks võimalus oma seisukohad välja töötada. aitäh, Dominique Martin, palun oui,. suur tänu, meie jäime erapooletuks, sest meie heiame, leiame, et äh, järjekordne arutelu ei muuda selles asjas mitte midagi. see oli siis meie lühike arutelu selle teema kohta, ma arvan, et äh, üldine arvamus oli, et me üritame saavutada seda, et meil oleks resolutsioon, et meil oleks plenaaris äh, arutelu selle teema kohta, selle suulise küsimuse ja resolutsiooni kohta, et me saaksime komisjonilt veidi konkreetsemaid vastuseid, nagu viimase suulise küsimuse puhul, mille me esitasime. me igal juhul üritame seda teha. aitäh ja nüüd jätkame viieteistkümnenda päevakorrapunktiga soovitused Euroopa Komisjonile teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimisteks. raportöör on Toomas Hendel, keda ma isiklikult tunnen. ja nüüd saan ma endale harjumatul kombel ise sõna anda. lugupeetud kolleegid, teen ühe lühikese eelmärkuse teenuste kaubanduse lepingu TISA kohta paljud äh, ju äh, avaliku arutelu tõttu teavad TTIP küsimust ja CETA küsimust ja tegemist on nüüd kolmanda rahvusvahelise lepinguga, TISA lepinguga, aga seda tavaliselt äh, väga palju ei arutada, ma tahaksin viidata sellele, et alates kahe tuhande viieteistkümnendast aast-, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast viiskümmend riiki läbi, räägivad läbi selle lepingu üle, teevad seda väljaspool Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Euroopa Komisjon volituse alusel osaleb nendes läbirääkimistes ning selles küsimuses on tegemist peamiselt teenuste turgude liberaliseerimisega ning poliitilise kommentaarina lisaksin et selle taga on loomulikult paljude investorite huvid, kes on väga huvitatud sellest, et avalikud teenus, avalike teenuste valdkonnad, nagu näiteks haiglad ja nii edasi, läheksid erakätesse, see on väga tasuv äri. Euroopa Parlamendis oleme aga tihti rõhutanud, et avalikud teenused äh, ning eluliselt vajalikud sotsiaalsed ja avalikud äh, ülesanded peaksid jääma avaliku sektori kätesse, need ei ole selleks, et nüüd anda üle turujõudude hoolde, vaid äh, need peaksid olema sellise hinnaga, et inimesed oleksid äh, võimelised neid kinni maksma, et need oleksid juurdepääsetavad. seda on parlament rõhutanud, et turud seda rolli üldhuviteenuste puhul täita ei saa meie teabe kohaselt on lepingus ette nähtud, et avalikud teenused, isegi juhul, kui neid on kunagi erastatud, ei saa enam äh, tagasi panna ta avaliku sektori kätte ning et riikide reguleerimisvõimalusi piiratakse äh, teenuste kaubanduslepingus nagu ka Atlandi-üleses äh, kaubandusleping, investeerimislepingus on äh, ette nähtud see, et äh, vaidlusi lahendatakse väljaspool tavalisi kohtuid ning õigusloojate äh, ja valitsuste äh, võimalusi reguleerida piiratakse ning isikliku kommentaarina lisaksin, et eriti halb on see, et lepingu tekste ei avalikustata ei enne ega pärast lepingu sõlmimist, vaid viieks aastaks jäävad need salastatuks selline prak-, sellise praktikaga rahvusvaheliste kaubanduslepingute puhul ei saa me nõustuda, me peame aga Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile edastama oma arvamuse, endine volinik Reding on nüüd tulnud välja tekstiga, mis kus äh, paljud asjad on äh, juba äh, niimoodi sõnastatud, et need, need lähevad samas suunas, ma arvan, et tööhõive ja sotsiaalpoliitilised aspektid, mis on meie ülesandeks, et me peame neid selgemalt välja tooma ja rõhutama, seetõttu meie oma arvamuses piirdume lühidalt seitsme punktiga, me peaksime nõudma, et kaubanduslepingutes Äh, nagu seda on nõutud ka teiste kaubanduskokkulepete puhul, äh, et need lepingud selga, sisaldaksid algusest peale kohustuslikult kõiki ILO põhilisi töönorme, see on TTIP puhul nii, me, ma arvan, et hea oleks, kui see oleks ka TISA puhul niimoodi, ning ma arvan, et me peaksime rõhutama veel kord ka seda, et sellistes kaubanduskokkulepetes äh, ka teenuste kaubanduste puhul oleks ette nähtud äh, Äh, see, et ähm, järgitakse töö- ja sotsiaalseadusi ja kollektiivlepinguid, et ei ole äh, üks tegemist palgatumpinguga või sotsiaalstandardite vähendamisega ning et äh, riigi õigus korraldada ja reguleerida teenuste osanda-, osalemist sotsiaalseid ja ökoloogilisi kriteeriumeid arvestades ning avalikes huvides peab säilima ja seetõttu mm, peab üldhuvi, tuleb üldhuviteenused lepingust välja arvata sõltumata sellest, kas neid osutab avalik või erasektor. ma arvan, et meie tööhüve komisjonina oma eilse arutelu tõttu, mis puudutas töösuhete arengut seoses lähetamisega, peaksime seisma head ka selle eest, et Euroopa Liidu piiriüleste teenuste edasist liberaliseerimist tuleks edasi lükata seni, kuni ei ole sisse seatud kogu Euroopa Liitu hõlmavat koostööd töötingimuste tagamiseks vastavate töö- ja sotsiaalseaduste ning kollektiivlepingute kohaselt. ja ma arvan, et äh, siinkohal peame selgelt esindama ka seisukohta, et ei tohi üldse midagi reguleerida, mis puudutab töötajate lähetamist, ähm, seda ei tohi teha kaubanduslepingute raames, see ei tohi äh, nii minna, ma arvan, et äh, me peaksime selgelt seda seisukohta väljendama, et sellel ei ole midagi pistmist kaubandusküsimustega, töötajad, lähetatud töötajad ei ole kaubad ning punkt kuus puudutab seda, küsimust, mille ma sõnastasin oma sissejuhatavas kommentaaris, et kui mingit teenust, mingi teenus on liberaliseeritud, siis minevikus on tihti selgunud see, et kohalikud omavalitsused, linnad, vallad on otsustanud, et see teenus läheb tagasi avaliku sektori pädevusse, aga leping, mis keelab sellise asja põhimõtteliselt takistab äh, riike, parlamente, äh, kohalikke omavalitsusi ähm, ühiselu poliitilises kujundamises, ma arvan, et me peaksime selle vastu olema, eriti kui puudutab ähm, sotsiaal- ja tööõigust äh, ja sotsiaalstandardeid ja üldhuviteenuseid ning punktis seitse on täiesti vastuvõetamatu, et äh, läbirääkimised on äh, nii läbipaistmatud ja me peaksime nõudma kõigi oluliste dokumentide avalikustamist ning äh, seda, et Euroopa sotsiaalparlamendid osa, sotsiaalpartnerid osaleksid läbirääkimisprotsessis. see on avatud ühiskonnas vältimatu. ma tänan teid tähelepanu eest ja mul on hea meel edasise arutelu üle ja eelkõige Äh, arutelu üle, mis puudutab selle arvamuse väljatöötamist ja nüüd annan sõna variraportööridele. kohe saab sõna Elizabeth Morin-Chartier. suur tänu teile, härra esimees, härra raportöör samas isikus. Teie sissejuhatuse eest sooviksin rõhutada ühte olulist punkti, mida kolleegid peavad kindlasti silmas pidama, nimelt, et teenuste sektor on Euroopas äärmiselt oluline, kuna ta esindab äh, kolm neljandikku Euroopa SKP-st. ehk siis me ei äh, puuduta siin mitte väikest osa meie Euroopa äh, oskusteabest, vaid lausa põhilist, olulisemat osa meie tegevusest, meie SKP-st. teine punkt on see, et Euroopa Liit on teenuste suurim eksportija maailmas, kakskümmend kaheksa protsenti maailma ekspordist tuleb Euroopa Liidust. nii et lisaks kõigele sellele, mida te, härra raportöör, ütlesite, Äh, sotsiaalsete probleemide kohta äh, tuleb aru saada ka sellest, et äh, kogu see tegevushulk tähendab ka tohutut suurt hulka töökohti. ma tahaksin, et kõik oleks teadlikud sellest, kui kaalukas on teenuste sektor. peame sellele küsimusele, selle raportile suurt tähelepanu pöörama, toetan seda, mida te ütlesite. kokkuvõttes on see kokkulõpe eh, pisut tasaplaanile jäänud ja esiplaanile on tõusnud kõiges TTIP. ning eh, samuti sooviksin öelda seda, et loomulikult ILO põhilisi töönorme tuleb täiel määral respekteerida meie tööorganisatsioonide poolt. ning punkti kaks kohta sooviksin rõhutada seda, et tuleb rõhutada Euroopa Liidu ja liikmesriikide õigust, õigusloomega vabalt tegeleda, meil on suur jõud, meie teenuste sektor, sektor on väga äh, tugev ja seda ei tohi lasta äh, hajuda või sulada äh, nagu suhkrutükki. nii et äh, olen nõus sellega, mida ütlete punktis kaks, punktis kolm, kuid sooviksin ühte selgitust teie käest punkti neli kohta, vähemalt sellisel kujul, nagu see prantsusekeelses tõlkes siin on. see puudutab piiriüleste teenuste eh, eh, mitte eh, arutamist, ilma et töötingimuste üle oleks ennetavalt räägitud. siin oleks vaja meil teie poolt selgitust. praegusel hetkel ei ole see piisavalt selge, kas kui te eh, seda mõtlete tõsiselt, see tähendab, et kokkuleppe osas läbirääkimised peaks peatuma, miks me peaksime ometi seda tegema? vastupidi, ma sooviksin, et oleksime esirinnas nendiste eh, läbirääkimiste juures, võttes arvesse, kui olulise sektoriga on tegemist. punkti viis juures eh, peab olema äärmiselt tähelepanelik, see puudutab eriti peatüki, mis puudutab kolmandatest riikidest töötajate lähetamist kokkuleppe raames ei tohi, et Euroopa tööturg äh, sellest äh, tõttu kannataks. see on minu meelest samuti selline punkt, mille üle oleks äh, vaja pisut selgitusi jagada. ja punkt kuus. oleme nõus sisulise poolega, eriti see, mis puudutab sanktsioone rikkumiste pärast ja punkti seitse juures olen ma pisut mõõdukam kui teie, ütlen ausalt, härra raportöör. arvan, et kui eh, me läbirääkimise peame, ei tohi kõike kohe lauale lüüa, eh, läbirääkimistel on läbipaistvus oluline, kuid samas ei tohi kohe kõike lauale tõsta, sest see ei aita meil tulemuseni jõuda. arvan, et soovime sama tulemuseni jõuda nagu teiegi, kuid äh, täiesti ausalt öeldes äh, kõik kohe lauale tõsta on äh, tõesti parim võimalus läbirääkimistel alla jääda. ma olen poliitikas kahte asja õppinud. kõigepealt läbirääkimised võidab see, kellel on piisavalt aega, kaotab see, kellel on kiire ja teiseks see, kes võidab, on see, kellel on veel paar ähm, äh, kaarti mängimata jäänud ja temal on eelisseisund äh, läbirääkimiste pidamisel, nii et usaldan teid äh, siis selles, et me saaksime äh, selle kaubandusteenus, kaubanduslepingu juures võitjaks jääda, aitäh. suur tänu, üks moment mängib siiski veel rolli, nimelt kes on paremates tingimustes läbirääkimistel ning järgmisena saab sõna Marita Ulfskog. Uh, thank you uh.... suur tänu kõigepealt teile, härra Hendel ja ka proua Šeftšele teie panuse eest, teie äh, raporti projekti eest. palju on juba äh, välja öeldud, kindlasti liigume edasi õiges suunas. kõige olulisem minu ja mu fraktsiooni jaoks on see, et äh, teenuste kaubanduse leping ei vii meid mingisuguse äh, katastroofilise äh, stsenaariumi juurde, tundub, et oleme praegu siin ka üsnagi üksmeelel. parlamendi koosseis algas äh, härra Junckeri kõnega, kus ta ütles, et sotsiaalset dumpingut tuleb Euroopas, ei tohi Euroopas lubada, võrdse töö eest võrdne palk on ta korduvalt öelnud. arvan, et peame seda sõnumit silmas kui selle lepinguga edasi töötame, see peab äh, koondama kõik meie tegevust, äh, tegevusi, peame garanteerima, et selline leping ei vii sotsiaalse dumpinguni, kas siis äh, sotsiaalsete tagatiste ärakaotamise pärast, madalamate standardite pärast kokkulepides või siis õõnestades Euroopa Liitu või liikmesriike. kõik meie sotsiaalpartnerid soovivad teenuste sektoris äh, võimalikult kõrgeid tööstandardeid ning äh, selle lepingu eesmärgiks on ju olemasolevat lepingut äh, parandada ja uuendada. sellega seoses on eriti oluline rõhutada, et et, et FIE olukord praeguse ehm, lepingu kohaselt ehm, kõik need reeglid peavad äh, vastama liikmesriikide äh, seadustele, kollektiivlepingutele, sotsiaalnõudmistele, see on loomulikult seotud Euroopa Liidu direktiividega, äh, nagu näiteks töötajate lähetamine, teenuste direktiiv ja muu selline. ning äh, selle, see, see põhimõte toimima hakkaks, äh, on vaja ka läbi viia äh, kohtade inspektsioone ametiühingute poolt. Lähen täpsemate küsimuste juurde, sest nad on äärmiselt oluline, kui me räägime lepingust olen üritanud saada rohkem informatsiooni selle kohta, kui palju individuaalseid teenuste pakkujaid kolmandatest riikidest, kes eh, eh, kui palju neid praegusel hetkel on, kellele selline leping laieneks. õnnetuseks Eurostat eh, ei oma selliseid andmeid, see on problemaatiline, oleks parem, kui me saaks olla täpsemad selliste arvude esitamisel. sooviksin küsida ka komisjonilt, kas nad võiksid äh, meile sellist statistikat esitada ning sooviksin nende käest teada ka seda, kes on sellised isikud, milliste eesmärgiga tulevad nad siia, millistes äh, sektorites nad töötavad, ma tahaksin ühesõnaga rohkem teavet kas teil on rikkumiste kohta teateid näiteks eh, FIE-de kohta ning kui komisjon ei oska täna vastata, siis eh, oleksin tänulik selle eest, kui saaksime kirjaliku vastuse nii kiiresti kui võimalik. oluline on ka see, et eh, oleksime võimalikult läbipaistvad oma tegevuses ja loomulikult pean tegutsema, nii nagu seda ütles proua Morin Chartier, peame olema nutikad, sest äh, tegemist on valdkondade ja inimestega, kes on meile väga südamelähedased, meie eludele väga olulised ja oleme olnud nii ettevaatlikud, oleme olnud väga ranged, äh, kui räägime TTIP-st. see on olnud ka väga vajalik, kuid äh, eelolulisem on see, et äh, võtame arvesse oma hääletajaid, oma kodanikke. peame äh, selles lepingus, äh, sellesse lepingusse väga tõsiselt sest suhtuma ja see peab olema meie töö südames. suur tänu ja tegutseme koos edasi. suur tänu, Marita Ulfskog järgmisena kolleeg Bashialt EKR-ist. esimees, kallid kolleegid, oleme nõus paljuga sellest, mida ütles proua Morin Chartier. ECR ähm, toetab äh, teenuste kaubanduse lepingut, mida praegu läbi, mille üle läbi räägitakse. Euroopa Liit on teenuste suurim eksportija maailmas, sellega on seotud kümned miljonid töökohad enamus meie majandustegevusest on see äh, just teenustele ähm, pühendatud ja üheksakümmend protsenti uutest töökohtadest tuleb just sellest valdkondadest. oma turu avamine kannab, garanteerib meie sektori, meile uusi, tohutult uusi võimalusi, see aitab kaasa majanduskasvule ning veel kõige olulisem meie, meie fraktsiooni jaoks, äh, meie äh, luuakse uusi töökohti nüüd äh, teie raportit, siis äh, siin sooviksin jagada mitmeid tähelepanekuid. kõigepealt äh, sooviksin rõhutada seda, et peame olema tähelepanelikud selles, mida me nõudame, võttes arvesse, mis on toimunud eelnevatel kaubandusläbirääkimistel, siis ärgem üritagem taas jalgratast leiutada. näiteks selles osas, mis puudutab ILO põhilisi töönorme siis peame loomulikult tunnistama, et need on väga olulised, kuid eh, samas eh, no, eh, muudes need lahutamatuks osaks kaubandusläbirääkimistest ei ole eriti nutikas. pigem peaksime toetama selliste standardite ratifitseerimist, näidates, kui kasulikuks võib osutuda selliste standarditega liitumine. teiseks, selles arvamuses on mõningaid valdkondi, Äh, kus me kahjuks ei saa teiega nõus olla. näiteks lõiked äh, neli, viis, kuus. leian, et lõige kuus on eriti problemaatiline. loomulikult leian, et on äärmiselt äh, oluline, see on oluline, et on miinimumtingimused, miinimumtingimuseks meie töötajate kaitsmiseks. samas aga peaksime mõtlema, kuidas proportsionaalselt riske hallata, peaksime äh, Eh, mõtlema selle peale, et eh, oma potentsiaali vähendamine ei vii meid kuhugi. me, eh, me lepingu kokkulepinevuse allagi kirjutaksime ja me ei jõuaks nii kuhugi. lisaks toetan ma läbipaistvust. see tähendab seda, et oleks vajaduse korral võimalik olulistele tekstidele ligi pääseda ning parlamendi kodanike, ettevõtjate ja teiste asjast huvitatud osapooltega tuleb äh, konsulteerida. suur tänu teile, esimees, teie selle teksti koostamise eest, arvan aga, et peaksime olema pragmaatilisemad, mis võtab aluseks meie kogemused eelnevatelt läbirääkimistelt ning ootan huviga koostööd kolleegidega järgnevatel nädalatel, aitäh! So, für die Alde nimel Kolleeg Šablon. suur tänu teile, ütleb härra Kalvet. siin on kolm olulist mõtet, mis äh, minu seisukohti iseloomustavad, esitan ka muudatusettepanekud äh, sooviksin teid tänada tehtud töö eest loomulikult. saan täielikult aru eh, eh, teie ettevaatlikkust, et mitte kahjustada meie sotsiaalset mudelit, meie maailma nägemust ning eh, kahtlemata selles osas saate te koja suure toetuse osaliseks, ehk siis läbirääkimisi tuleb pidada hästi et jõuda win-win lahenduseni. ja loomulikult kaubanduslepingu juures peaks, peavad kõik midagi võitma, vastasel korral pole lepingust, lepingul mõtet. seega eh, ettevaatlikkus Euroopa sotsiaalmudeli kaitsmisele on oluline. samas aga minu seisukoht on selline, et, eh, et see tekst on pisut äh, Eh, liialt kaitsepositsioonilt esitatud, ta on lihtsalt isegi liialdatud kaitsepositsioonilt esita-, esindatud, see on kahetsusväärne, sest eh, nagu seda ütles nagu eelkõnelenud kolleeg, peab mõtlema hääleta, valijate peale, peab mõtlema eurooplaste peale ja mõtlen ka töötute peale. midagi peaks ju ütlema, eh, no mõeldes Äh, selle peale, mis on toimunud pärast piiride avanemist, kaubanduse avamist, sellel on olnud äärmiselt positiivne mõju meie majanduskasvule, seega on see tähendanud uute töökohtade loomist. see tähendab seda, et tuleks mitte seda proovida, tuleb äh, olla positiivne ja konstruktiivne, et äh, seda majanduskasvu, eeldatavat majanduskasvu ära kasutada töökohtade loomiseks. ning äh, selles vaimus esitan ka muudatusettepanekuid, rääkides selliste kaubanduslepingute positiivsetest aspektidest ning tõlkes olen lugenud selliseid äh, väljendusi lausa, mis võiks äh, lausa tekitada mulje, et me soovime rohkem endasse sulguda Eh, liikmesriikide poliitikasse, eh, kohalikku poliitikasse, kahtlemata pole see teie eh, kavatsuses, aga ei tohiks minna siiski äärmuslikult kaitsesse. loomulikult on väga palju positiivset võimalik saada eh, kaubandussektori, eh, teenuskaubandussektori avandus, avamisel, eriti puudutab see töötajate koolitust, eh, nende mm, kohalemist, nende paremat võimet olukorra, keerulises olukorras orienteeruda. ühesõnaga, peaksime tegutsema hästi, samas tuleb jääda positiivseks, loomulikult oleme nõus sellega, et peame olema võimalikult äh, läbipaistvad, peame võimalikult hästi teavitama oma tegevusest, sest kõik, mis on läbipaistmatu, on kahe, äh, kahtlane. loomulikult äh, on mul midagi öelda ka avaliku hanke kohta, sest arvan, et teatud äh, Äh, avaliku hanke turgude äh, avamine on kasulik Euroopa turule ja seda äh, üldkasulike teenuste puhul, mida tuleb kaitsta, kuid üks küsimus on see, kui me ütleme, et võtame nad välja, teine küsimus on, kui me ütleme, et need võib, tuleb, võib välja võtta lepingust, kui oht on väga suur samas eh, on võimalik ka piisavaid kaitsebarjääre tekitada, ilma et sealjuures vaba liikumist takistada. loodan, et meil on võimalik konstruktiivset koostööd teha lisaks sellele tublile tööle, mis te olete juba ära teinud, aitäh! So, dann hat jetzt das nüüd saab sõna Tamas Mešeric roheliste nimel. kas ma ütlesin midagi valesti? palun suur tänu, härra esimees, roheliste nimel ma võin öelda, et me leiame, et teie tekst on väga selge, jõuline, siin on selged sõnad leitud, et võtta seisukoht avalike teenuste osas ning kaitsta töötajate huve kui me sellest lepingust ka üht-teist teame, teame, siis tegelikult see on väga vähe positiivne ning seetõttu seetõttu me ei saa olla piisavalt kriitilised ja piisavalt ettevaatlikud äh, siin tööhõivekomisjonis. me tervitame selgesõnaliselt kõiki teie poolt esile toodud punkte, sooviksime võib-olla mõnes osas teksti isegi teravdada ning lisada täiendavaid sotsiaalseid aspekte. me esitame teile ka muudatusettepanekuid näiteks soolise perspektiivi osas äh, siis naiskomisjon kahtlemata esitab oma seisukoha, kuid ma leian, et ka siin tööhõivekomisjonis oleks see oluline. samuti kaasaksime kodanikuühiskonna äh, Te mainisite siin sotsiaalpartnereid, kuid ka kodanikuühiskond on väga oluline, näiteks see, et kodanikel oleks juurdepääs dokumentidele, olulistele tekstidele, see oleks oluline punkt. samuti sooviksime täpsustada punkti kuus, te viitate siin väga õigesti sellele, et liberaliseerimise edasine, et edasine liberaliseerimine peaks sõltuma sellest, kas no, esineb töötingimuste rikkumisi, minu arvates on tegemist väga olulise punktiga, seda me sooviksime veel teravdada ning ka Euroopa Parlamendi roll oleks oluline, et me peaksime mõtlema, mis puudutab TISA läbirääkimiste mandaati, kas see on piisavalt demokraatlik, kas Euroopa Parlamendil on siin piisavalt õigusi, et demokraatlikult demokraatlikul moel tuleks ta siiski kaasata, need on need olulised punktid, mida meie rohelistena sooviksime siia veel lisada, eh, muutes teksti võib-olla teravamaks, kuid sisuliselt ma leian, et tegemist on väga hea ja kriitilise arvamusega PISA kohta. Eh, suur tänu, eh, nüüd EFT nimel palun kolleeg. kolleeg Begin. suur tänu ma sooviksin tänada teid tõepoolest selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud, me toetame kõiki neid punkte, mida te olete välja toonud. eelkõneleja juba ka, eelkõnelejad ka mainisid juba, et olukord on väga murettekitav ning meie omalt poolt oleme siin ka mitmeid kartusi juba väljendanud. kõigepealt, mis puudutab teenuseid mis peaaegu täielikult liberaliseerimisele lähevad, see on kogu Euroopas suureks probleemiks, geograafilised takistused on siin samuti muidugi oma rolli, omas rollis, kuid eh, me oleme juba kokku puutunud taoliste probleemidega, sest eh, väga suured rahvusvahelised kontsernid tegutsevad äh, väga väheste kuludega, nad saavad pakkuda äh, teenuseid ning samuti äh, võib, see võib ohustada mitmeid valdkondi, sealhulgas meditsiinisektorit ning välismaised teenuste pakkujad peavad alluma Euroopa seadusandlusele ning kui me võtame vastu klausleid, mida ei saa tagasi pöörata, siis me seame end ohtu, kuid kui me avame teenust turu liberaliseerimiseks, siis meil on vaja regulatsioonid eelnevalt vastu võtta, tagantjärele on seda raskem teha ning eh, näiteks eh, kui me võtame tõlk, strateegia peabki, see teeb koostööd äh, ärinõustajatega, tegemist on kõrge kvalifikatsiooniga inimestega, nad võivad töötada välismaal, kuid teatud aja jooksul äh, näiteks äh, ka arhitektid, professorid, kes reisivad teise riiki lühiajaliselt, siin ei ole täpselt selge, missugused tingimused nende tööd reguleerivad. osadel töövõtjatel on hoopis rohkem no, hoopis vähem õigusi kui no, teisel, äh, siin tekib oht, äh, et äh, esineb kuritarvitusi. me ei soovi lubada sotsiaalset dumpingut. osad riigid, nagu näiteks Austraalia ja Kanada, näevad juba praegu kaitseklauslite vajadust, mis puudutab nende tööturgu Parteis soovib seda, et välismaised töövõtjad oleks, töötajad oleksid samades tingimustes nagu kodumaised töötajad. minus tekitab see siiski teatud muret. ma kindlasti osalen aktiivselt selle teksti väljatöötamisel, esitan omalt poolt muudatusettepanekuid nii hästi siin komisjonis kui ka Kaubanduskomisjonis, aitäh! suur tänu ning viimasena saab sõna Dominic Matin. Oh, jah, vabandan äh, mm, siin ma siin asendan oma kolleegi, kes tegelikult tegeleb selle raportiga, aga ma saan teile väga lühidalt öelda, et me jagame paljusid muresid, mis on ka teil ja nagu ka teie, umbusaldame ka meie neid lepinguid, mis tähendavad järjest suuremat lõimumist, aga selle all kannatavad rahvad ja äh, seetõttu ka töötajad. see ongi kõik. aitäh ja äh, tuleksin paari-kolme asja juurde tagasi siin arutelus. Elizabeth Morin-Chartier asi on selles, et kui me ei jälgi hoolekalt seda, et ka piiriülene teenuste osutamine et see, et selliste lepingutega süstemaatiliselt õõnestatakse sotsiaalseid standardeid äh, Euro siis me ei tee piisavalt selleks, et kaitsta inimeste äh, sotsiaalseid õigusi Euroopas, see on väga äh, lihtsalt sõnastatud see, mis on neljanda punkti mõte. ma arvan, et äh, edastis, edasistes aruteludes me peame variraportööridega seda veel süvendatult käsitlema, meil on väga palju näiteid sellest, et juba is-, isegi ilma teenuste kaubanduse lepinguta äh, kasutatakse äh, lähetamist ära selleks, et õõnestada sotsiaalseid standardeid äh, mingit, mõnedes riikides. inimesed panevad seda meile pahaks ja neil on õigus, kui nad seda teevad, kui meie midagi ette ei võta selle vastu. see on üks asi. ja teine asi Mm, Amshad Bashir kritiseeris äh, punkti kuus, ma tahaksin veel kord selgelt välja öelda, et tegemist on tegelikult väga lihtsa ja loogilise asjaga. kui ma sõlmin kellegagi lepingu, millel on teatav sisu ja lepingupartner peab äh, teatavaid kohustusi täitma ja ma jõuan järeldusele, et lepingupartner ei pea kinni teatavatest lepingutingimustest, vaid äh, täidab teatavaid kohustusi halvemini äh, või madalamal tasemel, siis peab mul olema võimalus äh, selline leping üles öelda, mitte kuskil meie õigussüsteemides ei ole klauslit, mis näeks ette, et kunagi sõlmitud lepingut ei ole enam iial võimalik üles öelda täpselt äh, see on aga teenuste kaubanduslepingus TISA ette nähtud, et kui mingisugune avalik teenus on antud erakätesse, siis ei ole kunagi enam võimalik äh, panna seda osutama avalikku sektorit ja see on täiesti ebaloogiline. ma arvan, et äh, sel, seda küsimust peame veel süvendatult käsitlema, ei oleks olnud võimalik Pariisi veevarustust erainvestorite kätest tagasi võtta kuna nad ei investeerinud ja vee kvaliteet halvenes. samuti New Orleansis ja mujal Atlantas, kõikjal seal, kus inimesed on otsustanud, et me tahame tagasi võtta äh, mõned lepingupunktid äh, Ähm, anda teenused jälle avaliku sektori kätte, kuna lepingupartner teenuseid ei osuta, kõik on muutunud äh, kallimaks, halvemaks või aeglasemaks või midagi muud taolist. kui me sellise asja rahvusvahelises lepingus äh, keelame, siis äh, palun vabandust, ma ei ole küll väljaõppinud jurist, aga ma tean, et äh, lepingu ülesütlemise võimalus on, oli olemas juba Rooma õiguses äh, rohkem kui kaks tuhat aastat tagasi, nii et äh, sellistes aruteludes peaksime me seda küsimust väga teravalt käsitlema ning kolmandaks ma oleks loomulikult meeleldi rohkem kirjutanud, aga selliste arvamuste puhul on äh, Ehm, piiriks äh, tuhat nelisada tähemärki. mul on aga väga hea meel, kui variraportöörid ehm, täiendavate muudatustega seda arvamust laiendavad, ehm, siis on meil ka edaspidi head arutelud, aitäh! ja nüüd on võimalus komisjonil oma seisukohta väljendada härra Andreas Garcia Bermudes on minu ähm, märkmete kohaselt see inimene, kes sõna võtab, palun. Ähm, good morning. aitäh. tere. Äh, TISA Äh, läbirääkimised toimuvad, toimusid eelmisel nädalal Genfis, toimuvad ka sel nädalal ja seetõttu me peame äh, vabandama, et äh, läbirääkimiste meeskond siin ei ole, nad ei jõudnud siia. loomulikult oleks ka neil hea meel osaleda arutelus. erinevad kõnelejad ütlesid, et tegemist on väga olulise osaga Euroopa majanduses, see esindab Euroopa kaubandusbilansis kuskil saja seitsmekümne miljardilist ülejääki, see tähendab, et Euroopa Liidu teenused on väga konkurentsivõimed ja kui me arukalt toimime, siis on sellest väga palju kasu selleks, et luua töökohti, tuua kasu Euroopa majandusele, Euroopa ettevõtetel on, on veel probleeme kaubandustõketega teenuste kaubanduse puhul ja meie samal ajal oleme üsna avatud konkurentsile kolmandatest riikidest, seetõttu selle teenuste kaubanduse lepingu eesmärgiks on tagada Euroopa kodanikele äh, Euroopa ettevõtetele äh, võrdsed äh, tingimused kolmandates riikides, seetõttu Euroopa Liit äh, otsustas liituda teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimistega. ja see peab käima käsikäes Euroopa Liidu võimekuse säilitamisega vastata äh, olulistele ühiskondlikele valikutele, korduvalt on siin täna hommikul mainitud avalikke teenuseid, Euroopa Liidu avalikke teenuseid nagu tervishoid ja nii edasi. Need on maailmas kõige paremal tasemel ja väga olulised on ka Euroopa Liidu väärtused, mis kajastuvad Euroopa Liidu õigusaktides ja seetõttu kõigis Euroopa Liidu kaubanduslepingutes viimase kahekümne aasta jooksul me oleme vältinud seda, et me oleksime võtnud kohustusi avaliku üldhuvi valdkondades. ma võin siin tuua näiteid näiteks veevarustusest, avalikult rahastatavast tervishoiust ja haridusest ja nii edasi. ma ning mainiti ka seda oletust, et kui mingi äh, et teenus on antud erakätesse, et seda ei saa siis enam äh, tagasi tuua avaliku sektori pädevusse. me peame sellele vastu vaidlema, Euroopa Liidu kaubanduslepingutes ei sunnita Euroopa Liidu riikide valitsusi ähm, mingisuguseid avalikke teenuseid äh, erastama ja sama on ka teenuste kaubanduse lepinguga seetõttu on liikmesriikidel võimalus äh, tuua tagasi avaliku sektorisid pädevusse äh, teenuseid, mida osutatakse eraviisiliselt. loomulikult, kui see toimub, siis äh, vastav liikmesriik või kohalik omavalitsus peab järgima ähm, sätteid, mis puudutavad lepingute lõpetamist, hüvitise maksmist ja nii edasi. kaubanduslepingud ei mõjuta riigi võimet teenuste turgu ähm, reguleerida. see puudutab, teenuste kaubanduse lepingud puudutavad äh, diskrimineerimist, eesmärgiks on luua mittediskrimineerivad tingimused äh, teenuste osutajatele, see ei puuduta valitsuste võimekust äh, Äh, reguleerida valdkonda mittediskrimineerival moel ja äh, tööohutuse ja töötervishoiu sätteid, äh, siin oli juttu siin veevarustusest või keskkonnanormidest, tegemist on õigusak-, õig-, õigusaktidega, mis tavaliselt ei ole diskrimineerivad, nii et mingeid probleeme selle valdkonnaga ei ole. ma tahtsin seda seika siin täpsustada ja ma tahaksin rõhutada ka seda, et teenuste kaubanduse lepingud ei puuduta sotsiaalseid ja tööõigusnorme, see tundub olevat teine peamine argument, mida ma täna hommikul kuulsin ja seetõttu need ei mõjuta negatiivselt Euroopa Liidu tööturgu. aga USA-l on väga suur huvi kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu liikumise vastu. Euroopa Liidu äh, töötajad on, äh, kuuluvad kõige kõrgemalt kvalifitseeritud äh, töötajate hulka maailmas, seetõttu on nad väga olulised Euroopa Liidu teenuste mobiilsuse jaoks, nii et seetõttu peab, on vaja tagada kooskõla vastavate Mm, õigusaktidega. Euroopa Liidu ettevõtetel on väga huvitatud, äh, ettevõtted on väga huvitatud äh, andekatest inimestest, ükskõik kus nad on, ja äh, huvitatud ollakse ka sellest, et meelitada Euroopa Liitu neide oskustega inimesi, keda siin ei ole, seetõttu me oleme huvitatud äh, profession-, äh, töötajate liikumisest, aga see ei mõjuta kuidagi sotsiaalseid ja tööõigusnorme. Euroopa Liit on selgeks teinud oma pakkumises kõigi kaubanduslepingute puhul, et Euroopa Liidu reeglid ja liikmesriikide õigus, õigusaktid ja haldusaktid, mis puudutavad sotsiaalseid ja tööõigusnorme, et need jätkuvalt kohalduvad kõigile Euroopa Liidu äh, kodanikele teenuste osutamise puhul. insist in alati äh, tahaks rõhutada seda, et on üks väike arusaamatus ja see puudutab üldse kaubanduslepinguid. nimelt äh, peame eristama äh, erinevaid olukordi, üks äh, neist puudutab näiteks kaubandusega seotud mobiilsust ja teine puudutab ähm, tööjõu liikumist, migratsiooni. ja Tissa puhul ei tähenda see seda, et, et et tuua Euroopasse töökohtade otsijaid, tööotsijaid juurde, see ei ole läbirääkimiste eesmärk. kaubandusläbirääkimised ei puuduta töökohtade loomist Euroopa Liidus, töötajate tulemist Euroopa Liitu, vaid see puudutab äh, pea ajutist Euroopa Liitu saabumist näiteks kuueks kuuks äh, ja seda siis toot-, äh, kõrge kvaliteediga, äh, kõrgelt kvalifitseeritud töötajate poolt, et rõhk on siin kõrge kvalifikatsiooniga just sõnadel, kellel on palju kogemusi, kõrge kvalifikatsiooni ja nii edasi. ning äh, väga konkreetsel eesmärgil, mis defineeritakse ka teenuste lepingus, nii et siin ei ole mingisugust töö Äh, lepingu sõlmimist. Äh, tingimused on täpsed, ajapiirang äh, on täpne ning tegevuse eesmärk Euroopas on samuti väga täpne. seega on meie jaoks väga oluline, tegemist on arusaamatusega, mis kaubandusläbirääkimistel kipub korduma TTIP juures ja ka teenuste kaubanduse lepingu juures, et me ei tegele siin äh, mingisuguste äh, töö liikumise küsimustega. soovisin äh, puudutada ka spetsiifilisemaid punkte selles arutelus, eriti punkti kuus, kus mainitakse et äh, võimalik on rääkida siis teatud äh, äh, teenuste liberaliseerimist ja sooviksin öelda, et praegusel hetkel on Pakistaniga seoses teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimised käivad, võetakse aluseks artikli kakskümmend läbi, lepingute läbivaatamist puudutab see. nii et me neid arutelusid praegusel hetkel jätkame mis puudutab punkti seitse, siis äh, kõiki TISAga seotud äh, elementide juures, äh, mida nagu ka siin mainiti ka, seda ütles proua Morin Chartier, meie, tegemist on olulise osaga meie kaubandusläbirääkimistes, peame kasutama võimat-, mõjutusvahendeid, ilma selleta pole äh, mitmepoolsetel läbirääkimistel võimalik elu saavutada. ja loomulikult äh, on läbirääkimised läbipaistvad, toimuvad äh, foorumitel, mis on ette nähtud aluslepingutes ning sellega tegeleb ka kaubanduspeadirektoraat, sellega tegeleb parlamendi interkomisjon, kus äh, hinnatakse kõiki TISAga seotud dokumente eh, ning äh, sellega on seotud ka meie võimendusvõimalused äh, läbirääkimistel, informatsioon on aga nagu avalikkusele juba kättesaadav TISA läbirääkimistel äh, ja see puudutab ka nõukogu mandaati läbirääkimiste läbiviimiseks. ja see puudutab ka ähm, äh, läbipaistvust äh, ning see puudutab võtmedokumente nagu ja lõpetuseks soovisin vastata proua Urskagi küsimusele statistika olemasolu kohta. see puudutab olemasolevaid kategooriaid. E, meil ei ole e, oleme palunud statistikat liikmesriikidelt ja äh, liikmesriikidel ei ole samuti statistikat. Äh, sisse tulev statistika Euroopa Liidus äh, kogutakse liikmesriikide poolt ja aluseks võetakse migratsioonikategooriad. ning kõik need kategooriad, milles Euroopa Liidul olulised on, ei ole, neid ei võeta arvesse mitte ainult, ei võeta arvesse migratsiooni aruannetes liikmesriikides, mitte kusagil. liikmesriigid vaatavad erinevad kategooriad üle ja vaatavad, kuidas need oleks eh, võimalik neid kohaldada olemasolevasse seadusandlusesse, kuidas on neid võimalik eh, eh, klassifitseerida selline statistika sissetuleku, sisse, riiki sissetuleku kohta, seda kasutatakse riikliku migratsioonistatistika loomiseks. me tegeleme selle küsimusega, tegeme koostööd liikmesriikidega suurema äh, läbipaistvuse nimel ning äh, üritame varemat aimu saada sellest, kuidas äh, meie vastaskõnelejad, kas on olemas mingisugune äh, Eh, siit eh, eh, erinevate kategooriate vahel ja iga liikmesriigi kohta käiva spetsiifilise andmebaasi vahel. palju tänu, palju tänu komisjonile ning ma usun, et ka see viimane sõnavõtt näitas, et läbirääkimised saavad olema põnevad. mängus on nii mõndagi ning äh, vaidlusi erinevate positsioonide üle on siin palju oodata äh, ka siin meil komisjonis. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümnes oktoober ning kolmandal detsembril tööhõivekomisjonis hääletatakse ning Inta komisjonis kümnendal detsembril ning jaanuaris või veebruarikuus, ma veel praegu täpselt ei tea, jõuab see asi siis täiskogule. ning viimane punkt päevasel, tänases päevakorras järgmine koosolek kümnendal novembril kella üheksast kaksteist kolmekümneni ja kella viieteistkümnest kaheksateist kolmekümneni siin Brüsselis isiklik kommentaar veel lõpetuseks. kui kell üheksa on kirja pandud, siis ma tõepoolest palun, et kell üheksa tõepoolest tähendab kell üheksa, mitte kell üheksa kolmkümmend me ei jäta endast eriti tõsiselt, tõsiseltvõetavat muljet, kui me kutsume, nimetame mingi teema, kutsume komisjoni ka kohale ja meid endi kohal ei ole. ma palun seda silmas pidada ja suur tänu, kena päeva kõigile, jõudu!